nagu härra Kavada just ütles, nüüd töötab äh, loomesektoris rohkem inimesi kui äh, näiteks autotööstuses. ja nüüd me hääletame siin autoriõiguste direktiivi üle, sellega seotud õiguste üle ja töötame pluralismi huvides, me üritame selle olukorra jällegi tasakaalu saada, sest et see sunnib tehnoloogia gigante austama loojaid ja ajakirjanikke ja annab õiguskindluse ka kasutajatele, mida meil hetkel ei ole. ja see kaitseb ka kõikide ligipääsu teadmistele, samal ajal äh, toetades äh, loomist ja kaitstes loojaid me peame kaitsma sisu tootmist, mitte seda rikkuma, see on selle direktiivi eesmärgiks, aitäh. härra Scholte, palun üks minut. aitäh, see direktiivi versioon toob endiselt sisse tsensuuri eh, sellisel tasandil, mida meil isegi kommunistlikes riikides ei olnud. vaatame siis seda teksti ja seda, mida see tegelikult tähendab ei ole mingit mõtet üritada veenda siinseid liikmeid, enamik inimesi on oma arvamuse juba jäigalt paika pannud, seetõttu pöördun Euroopa kodanike poole. Euroopa kodanikud, kui te ei taha kaotada ülejäänud oma vabadust ja äh, sundida oma riikide valitsusi Euroopa Liidust lahkuma, äh, Italexit ja nii edasi, Plexit, kõik, kes võiksid Brexitist eeskuju võtta, jätame maha selle bürokraatliku monstrumi, mis on Euroopa Liit. loome tõelise eh, liidu, rahvaste liidu Euroopas, mis oleks eh, innovatiivne ja ennast eh, taastootav. mis takistab teil hääletama mm, nende inimeste vastu, kes hääletavad selle asja poolt? Teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas te võtate sinise kaardi vastu härra Strojevskilt? kas te olete selle küsimusega nõus? küsimus härra Strojevskilt, kas te olete nõus selle küsimuse vastu võtma? jah, olen küll. suur aitäh. Teie siis ütlesite, et te olete selle direktiivi vastu, ehk siis te olete selle vastu, et loojad ja loomesektor saaksid tasustatud Te ütlesite, et nad on Brexiti poolt. kas te eh, Teie ei ole samuti Brexiti partei juht, kelle peamiseks eesmärgiks on Poola Euroopa Liidust välja viia? enne kui te vastate, härra, on teile esitatud veel üks sinise kaardi küsimus, paneme need kaks tükki kokku ja annan sõna nüüd härra Kavadale. teen lühidalt. tahaksin kolleegilt küsida, kolleeg on veenev selles, et tuleb väljuda Euroopa Liidust miks ta siis äh, ikka tuleb siia, kui tal on nii halb siin olla? härra Soltekil ei ole mikrofoni. härra Soltek, lülitage sisse oma mikrofon. tak ja tutaj publicznie w tym parlamencie jakiś miesiąc temu jah, tulen siia parlamenti täitsa avalikult äh, hääletasin vist viimati kuu aega tagasi, aga igal juhul olen ma selle poolt, et Poola lahkuks Euroopa Liidust. toetan ka seda, et teised riigid lahkuksid Euroopa Liidust ja looksid uue Euroopa Liidu, mitte, mis ei ole see bürokraatlik monstrum. selline uhke ja ülepaisutatud monstrum, mida Euroopa Liit praegu on, hääletasin selle poolt ja tegelikult ma ei mõista küsimust, täiesti avalikult tegin seda ja teen äh, kõik selle, et selline asi Poolas aset leiaks. ja mis puudutab seda parlamenti, siin siis äh, siia tulles on minu suhtumine see, et äh, kui Euroopa Liit ei muutu, siis me peame lahkuma, aga see, mis hiljuti selle direktiiviga on toimunud, mis on toimunud teiste seadustega, mis on hiljuti vastu võetud, siis see kõik lihtsalt tähendab, et nad ei muuda minu arvamust. me peame lihtsalt lahkuma ja liidu uuesti looma, sest et praegusel kujul on Euroopa Liit monstrum. suur aitäh! Te vastasite ühele küsimusele, küsimusi oli kaks, aga kahjuks pole aega teile rohkem anda, et te saaksite jätkata. ja nüüd saab siis sõna üheks minutiks härra Salini. aitäh, juhataja. minu esimene tänu läheb kolleeg Aksel Vossile suurepärase töö eest, mida ta on senini teinud usun, et äh, seda võib pidada üheks olulisemaks lahinguks kogu meie ametiajal, mis nüüd lõppemas on, sest äh, Euroopa on loovus, töö ja kunst äh, ja põhjus, miks see võitlus kaitseb sellist Euroopat, mida inimesed armastavad, on see, et just selliseid asju kaitstaksegi nii et need kolleegid, kes selle direktiivi vastu võitlevad, paluksin, et nad mõtleksid asjade üle tõsiselt järele. kui internetiplatvormid eh, tahavad saada miljardeid dollareid reklaamiandjatelt, siis nad peavad mõistma ka töö väärtust, selle töö väärtust, mis võimaldab neil reklaamist raha teenida. nii et jah, jätkame seda võitlust selleks, et oleks kindel, et eh, Google'is reklaami ei oleks, see muudaks kogu debatti oluliselt demokraatlikumaks. proua Reeda, te rääkisite noortest inimestest, nende noorte inimeste inim-, hulka kuuluvad ka poisid ja tüdrukud, kellele makstakse kolm eurot suurepärase ajakirjandustöö eest, mida nad on teinud. lihtsalt sellepärast, et platvorm ei maksta, maksa neile autoriõigusi, kui te tahate neid noori inimesi kaitsta, siis kaitske autoriõigusi. ja nüüd üheks minutiks härra Grammatikakis võitlus intellektuaalomandi küsimuse üle algas tehnilise diskussioonina, aga kujunes võitluseks Euroopa hinge, kultuuri ja väärtuste nimel. kokkulepe tagamaks, et autorid jäävad digitaalajastul ellu. aga see on näidanud ka midagi veel olulisemat, et Euroopa Liidul on julgust äh, võidelda tohutute tehnoloogiakonglomeraatidega ja äh, sellega, et nad eksitavad kodanikke. mulle avaldab muljet see, et mõned kolleegid sellest ei saa aru. pärast nii paljusid läbirääkimisi ja mitmeid aastaid, äh, kolm erinevat äh, komisjoni, viis täiskogu hääletust, nüüd on meie ees kõige parem võimalik tulemus tegelikult ütleb see päris palju, et äh, seda direktiivi toetavad äh, kõik äh, need üksused, kes esindavad autoreid ja esindajaid, esinejaid. raportöörina majanduskomisjonis tahaksin paluda kõiki kolleege, kes toetavad avatud, vaba ja õiglast internetti, et nad toetaksid kolmepoolsete läbirääkimiste tulemust see on hea Euroopa tulevikku silmas pidades, eh, kallid kolleegid, ja see on hea ka kõigi meie tulevikku silmas pidades. aitäh, härra Suulik, üks minut, palun. suur aitäh. hetke autoriõiguste direktiiv, mida praegune ettepanek eh, muutma hakkab, on eh, vabam. Äh, äh, artiklit üksteist ja kolmteist äh, siin direktiivis vaatame Vikipeedia küsimust, artikkel üksteist, selle järgi kõik, kõik välja arvatud väga lühikesed lõigud on siia kaasatud ja see, mis on väga lühikesed lõigud, see ei ole selge ja ka sotsiaalmeediaplatvormidel on kohustus tagada, et sisu ei varastataks see oleks nagu keegi, kes, äh, äh, kellel on parkla, et tema vastutaks selle eest, kui autosid sealt varastatakse. enamik inimesi on kirjutanud, e, rohkem inimesi on kirjutanud äh, selle petitsiooni vastu, kui ne, on neid inimesi, kes on allkirjastanud selle petitsiooni aja, kellakeeramise vastu. nii et väga üllatav on, et sellist suurt arvamust ignoreeritakse, mina ma esitasin ettepaneku kustutada artiklid üksteist ja kolmteist, aitäh. härra Bogovič, üks minut, palun. Spoštovani, tako kot imamo pravico do svobode govora na internetu, imamo tudi pravico do zaščite avtorsk-. jah, ehm, internetis oma arvamuste avaldamine, arvamuse avaldamine on meie õigus, meil on ka õigus aga oma kultuuri teoste kaitsele ja vabale ajakirjandusele selles arutelus jääb mulje, et need õigused on kõik omavahel vastuolulised, aga tegelikult see nii ei ole. Aksel Foss on teinud kahe ja poole aasta jooksul ära suure töö. me oleme keskendunud suurtele platvormidele, kes teenivad kõige suuremat kasumit ning ähm, kes ei ole valmis seda kasumit autoritega jagama. kui tahame sõltumatut ajakirjandust, kui me tahame seda, et äh, meile jagatav teave oleks sõltumatus, siis me peame selle direktiivi vastu võtma, sellega ei lahenda me kõiki probleeme suurte internetihiidudega, kahvaga, aga me kaitseme oma kultuuri, oma loomingut ja saavutame mingi tasakaalu, aitäh! suur tänu ja üks minut, härra Blanco Lopes suur tänu, proua juhataja. mitte keegi ei väida, et internetivabadus siin lõpeks ja internetivabadust tahetaks välja juurida, aga internet ei saa olla seadusteta ala, džungel, kus mitte ükski õiguspõhimõte ei kehti. kui meil ei ole õiglast tasustamist, siis äh, ei ole meil ka loomingut. selle direktiiviga püüamegi seda puudujääki korvata me tahame loomesektorile relvad kätte anda ning saavutada tasakaalu väärtuste ahelas. ma ei mõista, kuidas need nõndanimetatud vasakpoolsed äh, kaitsevad loomesektori ärakasutamist ja sugugi mitte ei võitle suurte platvormide rikkuse ümberjagamise eest ma ei, lihtsalt ei mõista seda, mitte keegi ei ürita siin sõnavabadust maha suruda, me ei tee ettepanekut selle kohta, et oleks mingisugune järelevalvekohustus, mingisuguseid suuri ohte kuskilt ei tule. aga me püüame kahekümne esimese sajandi väärilist lahendust välja pakkuda, millega me toetame nii sõnavabadust, nii loomevabadust kui õiglast tasu tehtud töö eest. aitäh. Sir, Mr Blanco Lopez, there are two härra Blanco Lopez kaks kolleegi soovivad teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas olete valmis vastama? härra Rüübik ja härra Mataias, vabandust, proua Mataias, parandab juhataja, kolmkümmend sekundit on teil mõlemal küsimuse esitamiseks. jah, suur tänu, härra proua juhataja. tahtsin härra Blanco Joopeselt küsida, kas tõesti on tõsi, et äh, kõik mitte äriotstarbel äh, Äh, kasutajad nii üles- kui allalaadimisel jäävad välja selle direktiivi ettepaneku reguleerimisalast, jääb raamatu aias. Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja. kas äh, meil ei ole õiglast tasustamist kas kolleeg võiks rääkida meile, millises direktiivi osas siis tulevikus on tagatud õiglane, õiglane tasu loomesektorile? näidake mulle konkreetselt, kus on see loomesektori ja autorite õiglane tasu tagatud direktiivis? Plataformas... see tasakaalu saavutamine seisneb selles, et suured platvormid peaksid aitama õiglase tasustamise kaudu loomesektorile äh, tasakaalu saavutamisele kaasa. maks-, minu jaoks ei ole tegemist ärakasutamisega, vaid äh, väärtuse ümberjagamisega sinna, kuhu see kuulub. ma ei saa aru, miks vasakpoolsed soovivad üksikute huvisid kaitsta, selle asemel, et toetada kõikide autorite õigusi meie Euroopas. härra, ma ei ole kindel, kas vastasite härra Ruppe, härra Rüübichi küsimusele, härra Rüübichil oli ka küsimus teile, kas soovisite sellele vastata? ta juba küsis selle küsimuse ju ära. ta küsis selle küsimuse ära, kas te mäl-, mäletate, mida ta küsis? härra Rüübich, võib-olla siis korraks seda küsimust tõesti. jah, proua juhataja, olen valmis seda tegema. tahtsin küsida härra Blanco Loobeselt, kas on tõsi, et kõik tarbijad, kes kasutavad neid teoseid mitteärilistel otstarbe, mitteärilisel otstarbel, jäävad välja selle direktiivi reguleerimisalast ning kuidas on tavakodanike kaebuste esitamisega, tulevikus jääb asi, eks ole, ainult platvormide vastutada, mitte ei panda kohustusi tavatarbijale. jah, ma ei usu, et nii oleks. ja nüüd saab sõna härra Fisas Ayala. Considero que se ha acordado un texto equilibrado que atiende a las leian, et tegemist on tasakaalustatud tekstiga, milles on arvesse võetud kõikide osapoolte huvisid. aga spordivallas on saavutused äärmiselt pettumust tekitavad, ei ole ma, ma ei mainitud konkreetselt spordiürituste korraldajate õigusi, mis oli meie esialgne muudatusettepanek artiklile kaksteist A ja see võeti neljasaja poolthäälega siinsamas kojas vastu ja äh, esiliiga äh, kohtuasi näitab, et liikmesriigid saavad tegelikult äh, takistada spordiürituste edasi, edastamist, aga komisjon on asja põhjaliku käsitlemise asemel teinud lihtsalt üldise avalduse, kuid spordiürituste korraldajaid tuleb ka kaitsta. see on sama oluline nagu sisu autorite õiguste kaitsmine, aga sellegipoolest hääletan selle teksti poolt, sellepärast et loomesektori kaitsmine on oluline. palun ja proua Regner, üks minut. see tänane arutelu on näidanud, kui elav ning kirglik võib olla parlamentaarne demokraatia. me ei ole üksigi üh, lahenduse üle kõik ühel meelel, aga me vähemalt ei tunne siin praegu igavust. autoriõiguste süsteem on aegunud ja interneti hiiud äh, saavad suurt kasumit nende arvelt, kes äh, ei kirjuta bestsellereid äh, või ei tooda selliseid suuri kinohitte, vaid nende teosed on väiksema ulatusega. me peame interneti me ei saa internetti lammutada, aga me peame autoriõigusi kohandama vastavalt muutuvale reaalsusele ja interneti arengule. me tahame kaitsta äh, loomevabadust, nii et sellest saavad kasu kõik. vastutuse andmine platvormidele toob kaasa äh, aga üleslaadimise filtrid ning interneti tsensorluse. mina olen aga pidanud oluliseks alati eelkõige kaitsta loomeinimesi, neil peab olema õigus sellele, et nad saavad õiglast tasu. ja ähm, ähm see on oluline, mõeldes ka sellele, mida otsustasime õiguskomisjonis. ja nüüd vaba mikrofoni voor, esimesena saab sõna proua Šoidrova suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin tänada härra Aksel Fossi, meie raportööri vastutustundliku töö eest ning äh, vapruse eest. me pidime seisma silmitsi äärmiselt jõulise kampaaniaga. mina hääletan selle ettepaneku poolt, leian, et äh, tasakaal on hea tasakaal internetiplatvormide autorite ja meie kui internetikasutajate vahel. mitte kommertsplatvormid nagu Vikipeedia ja nii edasi, nende eripärasid on arvesse võetud. kõige rohkem on kirgi üles puhunud artikkel kolmteist, artikkel kolmteist kriitikud aga ei ole teinud mitte ühtegi konstruktiivset ettepanekut selle kohta, kuidas muud moodi saaks autorite töö eest tasu maksta ning hoida ära seda, et autorite õigusi lihtsalt ignoreeritakse. ja oluline ei ole mitte ainult autorite küsimus, vaid ka see, et me tahame, et meil oleks kvaliteetne internet ka tarbijate jaoks. meil on veel sinise kaardi küsimus, proua Konetška, ma annan selle võimaluse vaba mikrofoni voorus ka selle küsimuse esitagu, proua Šoidrova on sellele vastamiseks valmis, ehkki tavaliselt me nii ei tee. jah. tahtsin küsida proua Šoidrovalt, kas proua Šoidrova kes rääkis siin jõulisest kampaaniast, millega silmitsi seisime, mida te arvate sellest asjaolust, sest mõned Tšehhi ettevõtted lihtsalt ähvardavad ajakirjanikke ning ütlevad, et need, kes toetavad Tšehhi ajakirjanikke, peavad selle eest hiljem maksma. mida te arvate sellest kampaaniast, kui te räägite siin jõulistest kampaaniatest selle äh, ettepaneku vastu? já bych chtěla říct že to co, čeho si vážím na celé té diskusi eh, tak ma tahaksin omalt poolt öelda, et ähm, selles arutelus on oluline avatus, läbipaistvus ning demokraatlik otsustusprotsess. kui teie annate võimaluse enda ähm, niiviisi survestamiseks, äh, siis äh, see on teie asi. inimesed esitavad meie, meile oma arvamusi ja meie ülesandeks on leida õiglane lahendus, mis on hea autorite ja loomesektori jaoks ja me ei peaks mingisugusele manipuleerimisele alluma, me peame oma seisukohti kaitsma. proua härra Agilar lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, peaaegu kolm aastat oleme selle kallal tööd teinud, nüüd oleks mõistlik, kui me jõuaksime lõpuni õiglase, proportsionaalse, tasakaalustatud lõpptulemuseni. parlament peab kaitsma põhiõigusi. sõnavabadus loomulikult on väga oluline, ka loomevabadus on oluline, äh, nii kirjandusteoste, teadusteoste ja nii edasi loomine on, on õigus ja Euroopa Liit peab kaitsma ka neid, kes on kõige haavatavamad. praegu paistab, et kõige haavatavamad on just need, kes on loojateks ja suured tehnoloogiahiiud kärbivad meie põhivabadusi, me tungivad meie eraelu puutumatuse pärusmaale ning korraldavad üüratuid kampaaniaid, millega püütakse Euroopa Parlamendi ning Euroopa Parlamendi liikmete seisukohti mõjutada. on hea, kui meil on see direktiiv internet on meie sõnavabaduse tallermaa, aga tulevikus on loomesektor paremini kaitstud. härra Marino Pinto senhora presidente, senhoras, caros colegas, eu compreendo. lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. ma mõistan, et ähm, Google ja kõik Ameerika platvormid on selle direktiivi vastu. sellepärast, et see direktiiv ähvardab seada ohtu nende üüratu kasumi, mida nad lõikavad Euroopast tasuta sisu, äh, ajakirjanike ja Euroopa loojate loodud sisu on neile suureks kasumiallikaks, ma ja ma mõistan ähm, kui me võitleme Piraatide partei vastu ja ma mõistan, et mõned, äh, proua Reeda on selle vastu, ma mõistan, et parempoolsed on selle vastu, Äh, kuna nad on Euroopa Liidu vastu, aga ma ei mõista, et äh, need Euroopa Parlamendi liikmed, kes oma koduriikides kaitsevad oma rahvuskultuuri, on nüüd astunud selle direktiivi vastu üles, seda ma lihtsalt ei mõista. härra Pimento Lopes, palun järgmisena. suur tänu, lugupeetud juhataja siin me ei räägi sugugi mitte kasutajate ja kasutajate kaitsjast, kaitsest, siin on mängus hoopis see, kuidas me jagatakse kasumit loomesektori arvelt ja kasutatakse filtreid, mis takistavad vaba juurdepääsu sisule. kultuur on muutunud äriobjektiks ja ajakirjanikud äh, ja loomesektor on ära teeninud õiglase tasu oma teoste eest. õiglase tasu, mis äh, sobib demokraatliku mitmekesisesse kultuuriraamistikku ilma igasuguse filtri ning igasuguse tsensuurita ja me peame võitlema suurte platvormide vastu ning ka kaitsma meie autorite õigust õiglasele tasule. proua Virkunen, palun. lugupeetud juhataja, autoriõiguste direktiiv ei ole täiuslik, see on õige, aga see on viieaastaste läbirääkimiste tulemus ning kompromiss tahaksin tänada Aksel Fossi ning kogu läbirääkimiste meeskonda tehtud töö eest. see töö ei ole olnud kerge me peame kaitsma äh, autorite õigusi ka digiajastul. kas teil on mingisugune probleem tõlkega, härra? küsib juhataja. Okay, madam, maybe you could start again. võib-olla alustaksite uuesti, proua Virkunen, oma sõnavõtuga, vaatame, kas tõlge siis toimib. lugupeetud juhataja, autoriõiguste direktiiv ei ole täiuslik, see on tõsi, ja seda on harva meie õigusaktid, aga tegemist on viie aasta läbirääkimiste tulemus ning kompromiss tahaksin kogu südamest tänada Aksel Fossi ning kogu läbirääkimiste meeskonda raske töö eest, mida olete teinud läbi suurte raskuste ja kaigaste kodanik, kodarasse loopimise. autoriõigusi tuleb kaitsta ka digiajastul. me ei saa lasta kurjasti ära kasutada teiste õigusi, see on õiglane ja vajalik põhimõte ka digitaalses maailmas. me peame aru saama, et autoriõiguste direktiiv ei ähvarda meie sõnavabadust, ei riku meie sõnavabadust, ei too kaasa tsensuuri ega blokeerimisi, vaid puudutab neid platvorme, mille peamiseks äriks on Äh, saada kasmu, äh, kasumit äh, autoriõigustega hõlmatud sisu kaudu. ja tulevikus on vaja luba litsentsi, see on õiglane põhimõte digimaailmas. suur tänu, proua Gebhard, palun. lugupeetud juhataja kaks põhjust, miks me peaks äh, hääletama selle direktiivi poolt. kõigepealt idufirmadele ei ole tegelikult tehtud erandid ja pärast kolme aastat on nad sunnitud suurte ettevõtete äh, filtrid üle võtma. see on suurepärane ärimudel suurtele Ameerika ettevõtetele, aga see ei ole see, mida me peaksime toetama ja see ei täida seda ülesannet, milleks on tegelikult direktiiv ette nähtud, nimelt autorite, kunstnike äh, õiglane tasustamine. põhjenduspunktides äh, täielikult lahjendatakse see eesmärk ja ma arvan, et see ei ole see, mida me soovime, soovime tugevaid äh, õigusi loomeinimestele, aga selle direktiiviga seda ei tagata, ainult need, kes töötavad kirjastustes, Äh, saavad kaitse ja need, kes on vabakutselised, seda äh, kaitset ei saa ja minu meelest on see täiesti vale. see oli meie viimane ja nüüd tuleb meie viimane vaba mikrofoni kõneleja, proua Kosta. president, grazie presidente, noi europei dobbiamo suur tänu, lugupeetud juhataja. meie, eurooplased, peame olema ambitsioonikad selle direktiiviga. me peame kogu maailmale näitama, et ka internetihiiud ei tohi kasutada inimesi ära, trampida nende õigustel ning äh, lihtsalt ignoreerida autorite õigusi. me ei saa leppida sellega, et me korraldatakse kampaaniaid, survestamiskampaaniad kodanikele suured platvormid saavad kaheksakümmend protsenti oma tulust reklaamituludena ning nad ei tasusta õiglaselt autoriõiguste omanikke. selgitage seda ränioru äh, inimestele, meil on siin oluline vabadus, õiglus ja nii edasi. ma ei tahtnud teid äh, katkestada, aga ma tahtsin öelda, et äh, lihtsalt natukene aeglasemalt rääkige, sellepärast et tõlgid muidu ei jõua teid tõlkida. Teil on veel viisteist minutit kõneaega, kui soovite seda kasutada, aga see on teie enda otsus

see on siin tsivilisatsioonide võitlus, me tahame edendada kultuurilist mitmekesisust ning kultuuriteoste väärtust, me tahame pluralismi ajakirjanduses, kvalitatiivset ajakirjandust, me tahame kaitsta miljoneid töökohti kunstis, kinos, kirjanduses, me tahame kaitsta vaba professionaalset ajakirjandust ning astuda üles libauudiste hiidude vastu. me tahame et kogu Euroopa saaks juurdepääsu äh, ka mittekommertstegijate toodangule väike segadus, teie härra ei olnud minu sõnasoovijate nimekirjas, annan sõna teile ja veel ühele äh, sotsiaaldemokraatide esindajale, proua Ward, ma vabandan, äh, nii palju on neid, äh, kes sõna soovivad, ma pole kindel, kas ma saan teile sõna anda, aga küsin kohe meie töötajatelt järele, kas ma saan natuke lisaaega. palun kõigepealt teie, härra Freia. suur tänu meenutagem, miks tehti see direktiivi ettepanek, mitte sellepärast, et inimesed ei saaks kultuurile juurdepääsu internetis, meil on kodanikke, kes tahavad oma õiglase töö eest õiglast tasu, sisule on kõigil juurdepääs, aga tegelikult piraatlus ning võltsimine lokkavad. Need on õigusvastased kuriteod juba praegu ja see tähendab seda, et äh, lõigatakse kasu teiste tehtud töölt ja sama probleem valitseb ajakirjanduses. me peaksime sellele mõtlema, kui me äh, räägime sellest, et me ei saa, tohi enam ühtegi teksti, mõnda teksti või pilti kasutada. kui keegi on andnud oma loomingu vaba, vabaks kasutamiseks, siis see on tulevikus äh, ka võimalik aga kui tahetakse neid kaitsta, ähm, siis on sellel autoril, selleks autoril oma õigus ja kodanikega ei saa manipuleerida. E lugupeetud volinik, lugu, lugupeetud juhataja. minu meelest on selge, et internetti tuleb reguleerida, igaühe fraktsiooni sees on erinevaid seisukohti ning äh, väga oluline on loomulikult tagada sõnavabadus, aga samas peame kaitsma ka autoreid ja kunstnikke ja tagama nende tasustamise. meil on vaja digi, digitaalset turgu, aga meil on ka vaja loomemajandust. ilma kultuurita ei saa me toimida. inimesed, kes tegutsevad kultuurivaldkonnas, peavad sellest saama ka asustama. no muidugi on artiklid kolmteist, neliteist problemaatilised, aga me oleme nende üle palju arutanud ja arvame, et me peame nende üle hääletama, et jõuaksime sammukese edasi ja et oleks võimalik direktiivi edasi parandada. kui me aga mitte midagi ette ei võta, siis me ei ole me teinud mitte midagi digitaalse turu heaks ega autoriõiguste heaks, mitte keegi sellest ei võida. seetõttu ma ähm, soovitaksin, et me hääletame ka nende artiklite üle. palun, annan teile sõna. suur tänu me räägime kolmandat korda direktiivist äh, autoriõiguste kohta. esimest korda ma tahtsin, et asi saadetakse komisjonile tagasi, et me saaksime parema tasakaalu internetivabaduse ning autorite õiguste vahel mis on nüüd siis edasi, edasi juhtunud, see direktiiv on vajalik selleks, et meil oleksid, oleks õiglane tasustamine digitaalmaailmas autoriõigustega hõlmatud teoste eest, aga mina olen oma äh, meilipostkasti saanud tuhandeid meile kodanikelt, kes tunnevad muret tagatreplejate pärast. internet muutub kogu aeg. ja virtuaalmaailma arengut ei saa kunagi piirata selle kokkuleppega tegelikult kaitstakse internetivabadust ning antakse lihtsalt internetiplatvormidele ka oma vastutus ning sellega seotud kohustused. härra Aguilar de Garcia, proua Aguilar de Garcia, suur tänu! arutelu on lõpule jõudmas ja tegemist on äärmiselt vastuolulise aruteluga, mitte sellepärast, et meie arvamused lahkneksid, sellest ei ole mitte midagi, tavaliselt ongi arvamuste mitmekesisus üsnagi tervislik ning aitab arutelu arengule kaasa. siin me räägime aga olulisest õigusaktist digitaalturu arenguga seoses, inimesed on väga kirglikud selles arutelus ning esile on tõusnud väga suured vastuolud ja see on äh, tegelikult murettekitav, šokeeriv, sellepärast digitaalne turg on moonutatud ja selle direktiiviga me püüame seda natuke korvata ning autoriõigusi reguleerida. minu arvates oleme saavutanud õige tasakaalu, miks me oleme reguleerimise vastu, reguleerimine ei tähenda ju millegi keelustamist see tähendab lihtsalt seda, et me paneme paika mõningad standardid, mõningad reguleerivad sätted selle kohta, et kõik turutegijad teaksid, milliste mängureeglite järgi mäng käib. nii et kutsuksin kõiki üles seda direktiivi toetama. proua Vool, palun. mina olen laboristide kõneisik kultuuri äh, küsimustes Euroopa Liidus, olen ise töötanud samuti kultuurisektoris, mul oli oma väike keskmise suurusega ettevõte, mis tegutses ka digitaalmaailmas ja minu jaoks on tegemist kõige suurema Euroopa Liidu autoriõiguste reformiga viimase viieteistkümne aasta jooksul, sellega kärbitakse tehnoloogia hiidude võimu ka sellistes küsimustes nagu uudised ja, äh, ja see tagab autoritele õiglase tasu tehtud töö eest, selle reformipaketiga korvatakse ebaõiglus, et millest lähtuvalt viiskümmend miljonit korda peab ühte laulu internetis mängima selleks, et kunstnik saaks selle eest natukenegi tasu. autoriõiguste omajad, autorid peavad saama tunnustuse ning väärilise tasu oma tehtud töö eest. sellega me stimuleerime loomingulisust ning investeeringuid loomesektorisse. tahaksin tänada organisatsioone nagu Directors UK ja UK Music. proua Wardi katkestatakse, aitäh, proua Ward, ütleb juhataja. ja nüüd saab sõna komisjoni asepresident, volinik Ansip, palun. Thank you, honorable president. <clears throat> I would like to. suur tänu, proua juhataja. tahaksin tänada austatud Euroopa Parlamendi liikmeid selle tänase arutelu eest väga paljud sõnavõtjad rääkisid üleslaadimise filtritest. Upload filtrid, üleslaadimise filtrid ei ole direktiivi tekstis sees. aga nagu me teame, neid kasutatakse, neid kasutavad suured platvormid. direktiivi vastuhääletamine ei kõrvalda neid üleslaadimise filtreid otse vastupidi, direktiiv annab meie kodanikele võimaluse nõuda sisu taasüleslaadimist või sisu kõrvaldamist, mida nad peaksid saama üles laadida. see aitab praegust olukorda kõvasti parandada. autoriõiguste direktiivi hääletus tähendab sõnumit Euroopa loomesektorile me tahame saata selge lihtsa sõnumi, me hoolime teist, me kaitseme teid nii et te saaksite jätkata oma hindamatu väärtusega tööd meie kultuuri nimel. kultuur on Euroopa ühiskonna alustala, kultuur on meie väärtuste ning inspiratsiooni allikas ning selle direktiivi tegelikud kasusaajad on Euroopa kodanikud. kaasajastatud õigusraamistik autoriõiguste küsimuses parandab nende juurdepääsu Euroopa kultuuriteostele, kunstiteostele ning kvaliteetsele ajakirjandusele. siin on mängus ka Euroopa Liidu suutlikkus tulla toime keeruliste digitaalarenguga seotud väljakutsetega. me mõistame, et Euroopa Parlamendis on erinevaid arvamusi, see on täiesti arusaadav selliste oluliste arutelude puhul kuulasime, millised on erinevate liikmete seisukohad, austame kõiki neid seisukohti, kuid oleme veendunud, et tekst, mis oli kolmepoolsete läbirääkimiste tulemuseks, on tasakaalustatud ning aitab meil saavutada oma eesmärki kaasajastatud autoriõiguste õigus. on aeg tegutseda ning muuta meie autoriõigus digitaalajastu vääriliseks. aitäh, lugupeetud juhataja, aitäh äh, härra Foss ning variraportorid, aitäh, Euroopa Parlamendi liikmed! suur tänu, härra komisjoni asepresident Ansip ja tere tulemast kõigile ka minu poolt. võtan täiskogu juhtimise üle ja nüüd annan sõna Aksel Fossile, meie raportöörile. suur tänu, lugupeetud juhataja. ka mõnede tänaste sõnavõttude juures tänases arutelus oli näha, et on ähm, tegelikult kaduma läinud asja tuum. selle reformiga ei teki tsensuuri, sellega ei piirata sõnavabadust, vaid selle reformiga me loome suurema õiguskindluse, et autoriõigusega kaitstud teostega käidakse õiguspäraselt ümber ning me pakume lisavõimalusi tarbijatele ja kasutajatele. Google, Facebook, Twitter na, püüavad seda kõike läbi muda tõmmata, nad ähm, maksavad palju raha selleks, et instrumentaliseerida survegruppe ja sellepärast küsimus ka selles, kas parlament, kas meie demokraatia üldse suudab võidelda Ehm, nende platvormide vastu meil on väga suur võim. me räägime siin põhiõiguste kaitsest, omandiõiguse kaitsest, ehm, ka intellektuaalse omandi kaitsest ning ehm, me räägime ka õiglasest tasust autoritele. meie kätes on Euroopa kultuuripärandi päästmine, et see ei jääks tehnoloogiaettevõtete monopolistide ekspluateerida me peame andma hädavajalikku kaitset meie loomeinimestele ja sellepärast palun, et te toetaksite tänast ettepanekut tasakaalustatud reformiks. suur tänu! suur tänu, kolleeg Foss. sellega on meie arutelu lõppenud, hääletus toimub täna. Lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. nimelt Euroopa äh, Regionaalarengu Fondi Ühtekuuluvusfond, raportöör on äh, Andrea Kutsulina. annaksin sõna kõigepealt raportöörile. palun, härra Kutsulina. suur tänu. täna toimub meil arutelu ja homme hääletame sel teemal Ehm, Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond on väga olulised ehm, investeerimisfondid ehm, järgmises mitmestes finantsraamistikus, kuid nõukogu on ette näinud kärpeid, mis ei ole meie jaoks vastuvõetavad. tegemist ei ole lihtsalt luksusega või avalike vahendite kulutamisega vaid need vahendid toetavad kohalikku arengut, konkurentsivõimet, jätkusuutlikku arengut. Need vahenditega saab parandada kodanike elu kõikjal Euroopa Liidu piirkondades. see aitab võidelda territoriaalse ja sotsiaalse ebavõrdsuse vastu mitte keegi ei tohiks maha jääda, ükskõik kas tegemist on üksikisiku piirkonna linnaga. see on toimunud Kreekas, Portugalis, Iirimaal, ka Itaalias pärast möödunud aastal toimunud kohutavaid sündmusi, maavärinaid. me peame ka oma kultuuriväärtusi kaitsma. viimaste aastate kasinuspoliitika on vähendanud investeeringuid meie riikidesse ja see vähenemine on olnud väga järsk. regionaalpoliitika on aga muutunud üha olulisemaks. ilma selleta need liikmesriigid, kes on äh, teistest maha jäänud, äh, ilma nende toetusteta äh, oleksid poole võrra vähem saanud rahastada piirkondlikku arengut. väga oluline on neid innovaatilise arengu toetamine, roheline majandus, süsinikuheidete vähendamine, energia ülemineku toetamine, paremini ühendatud Euroopa, millega saab parandada inimeste liikumist, sotsiaalsem ja kaasavam Euroopa, mis kasutab ähm, esimest sotsiaalsammast, et äh, et sõlmida uus sotsiaalne kokkulepe Euroopa kodanikega. erinevate linnade, linnaliste piirkondade integreerimine, see on kõik kaalul uue määruse juures Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta. on oluline tõepoolest hõlmata kõik piirkonnad ja tagada et, et kolmkümmend protsenti vahenditest läheks just kliimaeesmärgi täitmi-, täitmiseks. me oleme sisse kirjutanud piisava paindlikkuse, et need piirkonnad, kellel on vastav poliitika paigas, saaksid äh, siis ähm, kohalikku poliitikat arendada. meil on ette nähtud äh, äh, rahalised vahendid innovaatika jaoks ja midagi täiesti uut, äh, nimelt äh, rahastamine just äh, väikse, väiksematele kohalikele omavalitsustele mahajäänud ähm, piirkondadele ning ka programm avaliku halduse arendamiseks. samuti on meil olemas ad hoc paindlikkus, et strateegilisi investeeringuid rahastada, nii et ma arvan, et me oleme ära teinud väga hea töö, suur tänu kõigile kolleegidele, kes andsid oma panuse neisse väga olulistesse ähm, jõupingutustesse. nüüd meil toimub täna arutelu, homme hääletus, ma tean, et siin on veel mõningaid teemasid, mis on lahtised, eriti keskkonna osas ja muudel teemadel, mis on kodanikele eriti olulised. meil toimub arutelu ja hääletus, aga ma tahaksin pöörduda juba praegu teie kõigi poole, et me hääletaksime selle instrumendi poolt, et järgmisel parlamendi koosseisul oleks olemas äh, tõhus instrument, mis annab oma panuse kusagilikusse arengusse. suur tänu ja nüüd on komisjoni nimel sõna volinik Juroval suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed. homme toimuv hääletus on taas kord Versopost Ähm, Euroopa Liidu rahaliste vahendite jagatud majandamisel. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond näeb ette põhilised reeglid innovatsiooni, kliimamuutuste, äh, ühenduvuse ja sotsiaalse infrastruktuuri jaoks. komisjoni nimel tahaksin tunnustada raportööri härra Kotsolinot nagu ka teisi Euroopa Parlamendi liikmeid Reegikomisjonis, ka teistes komisjonides nende töö tõhususe eest, mis viidi läbi väga kiirelt, väga lühikese aja jooksul. maikuised valimised on juba väga lähedal. nii et esimese äh, lugemise tähtaeg ei luba äh, triloogidel alata veel selle parlamendikoosseisu ajal, hoolimata kõigist jõupingutustest kui vaadata nüüd Regi raportit, siis komisjon äh, tervitab äh, seda püüdlust äh, keskenduda rohkem iga piirkonna territoriaalsusele ja et soovitakse tagada see, et ükski piirkond ei jääks teistest maha. siiski, kuigi me nõustume selle eesmärgiga, ei ole me alati ühel nõul selles osas, millised oleksid paremad vahendid selle saavutamiseks. tooksin mõned välja, mõned teemad. temaatiline äh, kontsentreerumine kõigepealt. keskendumine piiratud arvu prioriteetidele on põhiline põhimõte, millega tagada, et rahalisi vahendeid ei hajutataks liialt. seetõttu on väga oluline jääda temaatiliste, temaatilise lähenemise juurde nii jõuame me oma ühiste eesmärkideni, milleks on arukas ja roheline Euroopa. temaatiline kontsentreerumine eh, riiklikul tasandil ei tähenda suuremat eh, tsentraliseeritust, vaid nii on võimalik paremini piirkondlikud eh, eesmärgid paika panna ning rikkamad piirkonnad saavad kompenseerida, kompenseerida vaesemaid ning äh, seda on võimalik lihtsalt saavutada usalduse õhkkonnas. mis puudutab eesmärke, siis komisjon on välja pakkunud selge visiooni, kuidas äh, poliitika eesmärgid paika panna, nii et me saavutaksime rohelisema, sotsiaalsema, paremini ühendatud Euroopa, mis on ka innovaatilisem. spetsiifilisemad eesmärgid ei ole mõeldud selleks, et täielikult kirjeldada kõiki abikõlbulikke meetmeid, vaid pigem selleks, et selgitada nende eesmärke. see oli samm tegevuste põhiselt ähm, tulemustepõhisele lähenemisele. paraku ei jõudnud me sellel teemal ühisel, ühele meelele. erinevate eesmärkide sisu ümberdefineerimine, äh, nagu oli Euroopa Parlamendi ettepanek näiteks äh, turismi ja paljude teiste valdkondade puhul avaldaks väga tugevat mõju. mis puudutab territoriaalse strateegial põhjal integreeritud lähenemist. komisjon on välja toonud mõned valdkonnad, nagu näiteks eh, investeeringud prügimägedesse, eh, millel mis ei anna lisandväärtust või mis võivad isegi takistada üle-euroopaliste või isegi üleilmsete eesmärkide saavutamist, nagu näiteks fossiilkütuste kasutamise vähendamine. me kardame, et parlamendi ettepanekud võivad viia investeeringute vähenemisele. lõpuks komisjon tahaks rõhutada, et ähm, stabiilsus ja kasvupakt eesmärkide saavutamisele suunatud eesmärgid peaksid äh, peaks siin olema hõlmatud vaid oluline on makromajanduslik tingimuslikkus. aitäh teile ja ootan meie arutelu. suur aitäh, volinik, daamid ja härrad nüüd on eelarvekomisjoni, eelarve kontrolli komisjoni, keskkonnakomisjoni, transpordikomisjoni, põllumajanduskomisjoni ja kultuurikomisjoni eest kõnelejad siin esindatud. alustame äh, seejärel debatti poliitiliste fraktsioonidega, aga kõigepealt eelarvekomisjoni ja härra Jan Olbrit. aitäh, juhataja proua volinik, kuulasime huviga seda, mida te ütlesite ja teie kriitilised kommentaarid, teie kriitilisi kommentaare parlamendi muudatusettepanekute suunal. väga huvitav viis, kuidas debatti alustada, nii et ilmselt lähevad asjad põnevaks. parlament toetas komisjoni, kui me tahtsime lihtsustada menetlust ja vähendada eesmärkide hulka, et oleks selgem ja läbipaistvam viis äh, selged eesmärgid paika panna, aga parlament teatud mõttes siiski kaldub komisjonist kõrvale. näiteks, mis puudutab mõnede konkreetsete individuaalsete eesmärkide paikapanemist ja see ei puuduta mitte niivõrd tõhusust, kuivõrd suuremat ühtekuuluvust. nii et parlamendil on veidi teistsugune arvamus, mis puudutab teatud gruppide investeeringutest väljaarvamist ja temaatilistest platvormidest. aga me leiame siiski, et Regionaalarengu Fond, mis puudutab finantsküsimusi, on hea ettepanek. aga parlamendi seisukohast äh, äh, tuleb siia teha siiski muudatusi suur aitäh ja nüüd eelarve kontrolli komisjoni nimel härra Voon uh,. Like uh, aitäh juhataja, tahaksin tänada ka raportööri. Uh, ERDF uh, jääb peamiseks investeeringute vahendiks Euroopa Liidu jaoks ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul on see endiselt umbes kakskümmend viis protsenti eelarvest, seetõttu eelarve kontrolli komisjon tahab tagada selle, et uh, raha kulutatakse kohaselt, tõhusalt, aga me siiski mõistame ka seda, et tegemist on olulise fondiga, seetõttu tervitame enamike raportööri poolt tehtud ettepanekuid, vastupidiselt sellele, mida komisjon võib-olla arvas. eriti tahaksin ma tervitada seda algatust, et teatud hulk, teatud protsent fondist läheks maapiirkondadele, sest nagu te teate, siis maapiirkondad on varem ühtekuuluvuspoliitika rahastamisest veidi kõrvale jäänud ja tahaksin öelda ka juhataja, et olen väga pettunud äh, selles, et äh, Wales tulevikus võib-olla enam ei saa struktuurifondidest äh, raha, me oleme maksnud sinna päris palju ja kahju, et me tulevikus neid enam kasutada ei saa, aga tahan siiski öelda, et ERDF on oluline rahastusallikas ja isegi kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust ja ma loodan, et ta seda ei tee, tahaksin, et ERDF oleks jätkuvalt edukas ja ma tahaksin, et see parlament jätkuvalt võitleks ERDF-i nimel tulevikus. aitäh ja nüüd keskkonnakomisjoni nimel proua Konetsna tere hommikust ja suur aitäh, head daamid ja härrad, proua volinik, kolleegid. võtan sõna oma komisjoni nimel ja väljendan siinkohal meie arvamust. me olime nõus, et on vaja rohkem vahendeid taristu uuendamiseks vaesemates liikmesriikides, nii et nad saaksid äh, täita oma kliimamuutuste, transpordi ja jäätmete eesmärgid ühtekuuluvusfondi äh, allikad on selle jaoks äärmiselt oluline ja paljudes riikides äh, on need äh, allikad kuni viiskümmend protsenti avalikest investeeringutest ja ilma selle fondita ei saaks need liikmesriigid moderniseerimist sisse viia. olen pettunud sest regikomisjon ei austanud ENVI komisjoni otsust muuta jätkusuutlikud Äh, liikuvuseesmärgid äh, kolmelt kahele, me peame kliimamuutuste tõttu vähendama äh, emissioone nii kiiresti kui võimalik ja seetõttu peame me tegema kättesaadavalt rahad, et toetada väheste heitmetega sõidukeid ja me peame tegelema ka üleujutuste, põudadega ja heli ja müra takistamisega aitäh ja nüüd transpordikomisjoni nimel proua Vootaloon-Panfa. lugupeetud juhataja, kallid kolleegid selle fondi ülevaatamine on väga oluline meie territooriumi jaoks selleks, et rahastada miljonitele kasu toovaid projekte, peab see olema hästi juhitud ning kodanikulähedane ja samas peab olema piisav manööverdamisruum kohalikel omavalitsustel transpordi küsimuste siseäranis. raportöörina Transpordikomisjonis sooviksin pöörduda tagasi komisjoni esialgse ettepaneku juurde, jätta välja äh, rongi ning äh, roheliste äh, lennujaamade joomise rahastamise küsimused. meil on vaja õiglast üleminekut keskkonnasõbralikku majandusse ja keskkonnasõbralik transport on üks samm nende eesmärkide suunas. transpordi rahastamist tuleks tagada keskkonda austades. me oleme siin palju rääkinud sellest teemast ja tuletaksin teile meelde, mis on kaine mõistuse lähenemine. minu poliitiline pere on esitanud muudatusettepanekuid selle kohta, et saaks investeerida ka raudtee, ka lennujaamadesse kui peetakse kinni rangetest keskkonnatingimustest ja see oleks hea moodus võidelda kliimamuutuse vastu. kavatsen kõneaja osas olla väga range, sest et me oleme juba rohkem kui kümme minutit graafikust maha jäänud ja hääletused peavad aset leidma kell pool üks. nüüd äh, põllumajanduskomisjoni nimel härra Nikolson, kui ta on siin kohal ma ei näe siin härra Nikolsoni, seetõttu annan sõna kultuurikomisjoni nimel härra Strojevskile aitäh, juhataja. alustuseks äh, meenutan teile ühte asja. tuleme tagasi selle parlamendi ametiaja algusesse, ühtekuuluvuspoliitika äh, ei sattunud just tingimata kriitika alla, aga siin seati kahtluse alla selle eesmärgid ja tõhusus. mäletan seda, et kui mina olin kultuuriminister, siis meie Poolas äh, saime Euroopa rahadega päris palju ära tehtud meil olid tulemused väga positiivsed, inimesed kadestasid meie poolt saavutatud, kui palju me oma ees, suurte eesmärkide täitmisel saavutasime. tänapäeval ei ole äh, ühtekuuluvuspoliitika mitte ainult kaitstud ja hästi öö, äh, toetatud, äh, aga ma arvan, et oluline on see, et seda hinnatakse isegi rohkem tahaksin tänada härra Olbrechti ja proua Hübnerit selle eest, et nad hääletasid selle poolt ja et nad võitlesid ühtekuuluvuspoliitika eest et mitte ainult kaitsta, vaid isegi tugevdada ühtekuuluvust. ma arvan, et meil on vaja nüüd selget selgeid saavutatavaid eesmärke, me peame vaatama kohalikke omavalitsusi, seda, millist kriitikat on sealt Ühtekuuluvusfondile tulnud, me peame loomulikult asju parandama, aga ma arvan, et üldiselt on meil tegemist hea dokumendiga. aitäh ja nüüd jõuame fraktsioonide eest kõnelejate juurde ja kõigepealt härra Valla Carcel Siso. Muchas gracias, señor presidente aitäh, juhataja. homme hääletame me esimesel lugemisel ERDF-i ja Ühtekuuluvusfondi küsimust. oleme viimastel kuudel teinud palju tööd, oleme rikastanud komisjoni esialgset ettepanekut. me tahame, et ERDF ja Ühtekuuluvusfond äh, äh, aitaksid äh, toetada riike pärast looduskatastroofe nagu maavärinad, Äh, üleujutused või tulekahjud, sest et Euroopa Liit peab olema kohal, kui katastroof on aset leidnud ja ei peaks äh, oma saabumisega jääma hiljaks. oleme kuulnud ka oma kaugemate piirkondade äh, nõudmisi ja oleme saanud sisse tuua ka väljarände sellistes riikides nagu Hispaania näiteks. peame kaitsma ka väiksema äh, asustustihedusega piirkond ja seetõttu on oluline, et me suudaksime demokraatia puudujäägid teatud piirkondades lahendada. Äh, kuna me oleme teinud tublit tööd, siis me oleme suutnud olla nendes kohtades kohapeal ja neid äh, fonde võib kasutada selleks, et taas ellu äratada meie linnad ja külad, eriti mis puudutab meie majanduse rohestamist Äh, me oleme näinud nüüd demokraatia kevadet, aga selleks, et äh, see tegelikult ka aset leiaks, peame me andma vahendid inimestele, kes tahavad maapiirkondades elatist teenida, et oleks kindel, et nad seda teha saaksid, peame me toetama investeeringuid, digitaalset jõustamist, paremaid avalikke teenuseid ja meil on äh, vaja ka selgeid panuseid teha. ma olen veendunud, et kui me täna tõesti töötame Euroopa nimel, siis meil on homme midagi tähistada. ja me edendame ka võimaluste võrdsust kõikidele perekondadele, sõltumatult sellest, kus nad elavad. suur aitäh! tegemist on huvitava debatiga, galeriis on väga palju inimesi, sotsialistide demokraatide sõnal saab, nimel saab nüüd sõna härra Viktor Postinaro. suur aitäh! härra juhataja, proua volinik, tahaksin tänada härra Kotsolinot suurepärase koostöö äh, eest äh, raportit koostades varasema ühtekuuluvuspoliitika fondi raportöörina ei ole ma kindlasti